Meine... austatud daamid ja härrad, kallid kolleegid. minu jaoks on tegemist väga suure auga eh, et ma saan proua Nadia Muradi ning proua Namia Ali Bashari selle aasta Sahara auhinna laureaate eh, tervitada, tohtida siin parlamendis, tegemist on kahe märkimisväärselt vapra noore naisega, kes võitlevad oma eesmärgi nimel ning seetõttu oleme me täna siin selleks, et anda neile Sahharovi auhind. kallid kolleegid, ma palun, et te istuksite oma kohtadele ja ma palun, et te vaataksite ära ühe lühikese video. أوجد نحصل في بلدوي كيف دوا كمان نزاني